Krobartšik ja David Bodan Jatskijevitš on eh, nimetatud Poola valitsuse liikmeteks ja ma õnnitlen neid nimetamise puhul. ja eh, vastavalt meie kodukorrale on nende kahe saadiku kohad nüüd vakantsed eh, algusega kuueteistkümnendast novembrist ja Poola võimud